aga ühiselt saame me teha rohkem kui igaüks omaette. suur suur tänu, proua volinik. arutelu on nüüd lõppenud, hääletamine toimub homme ning mul on viimane teade. homme, viieteistkümnendal juunil kell üheksa, kell üheksast hommikul kuni üheni ning siis edasi kella kolmest pärastlõunal kuni kaheteistkümneni välja toimub, kaheteistkümneni õhtul toimub meie täiskogu istung ning selle päevakord on internetis olemas, suur tänu!